come out. Pan przewodniczący! Yeah. Even worse. So you're right. Yeah. yeah. Um, let me start from, from the alustaksin lühikese teadaandega. mõistan tugevalt hukka äh, Korea Demokraatliku Rahvavabariigi rünnaku Lõuna-Korea saare vastu, Yenpyongi saare vastu. olen tõsiselt mures tänaste sündmuste pärast Korea poolsaarel, kasutades sõjalist jõudu äh, ei saa lahendada mitte mingisuguseid küsimusi ja peab vältima edasist inimelude äh, hukkasaamist Korea poolsaare ning kogu regiooni huvides peaksid lõuna ja põhja pooled tegema pingutusi selleks, et äh, jätkusuutlikult ära leppida. seetõttu tervitan president Lee Myung-Baki teadaannet, et Lõuna-Korea valitsus kavatseb vältida vägi, äh, mure, murettekitava olukorra laienemist. palun, et äh, Korea Demokraatliku Rahvavabariigi valitsus eh, koheselt eh, lõpetaks igasugused eh, vaenutegevused ning ei võtaks ette midagi sellist, mis seaks olukorra suuremasse ohtu. tuleb täielikult kinni pidada Korea relvarahust ja seda mõlema poole poolt nüüd jätkame oma istungiga.